Good morning. tere hommikust kõigile. This joint committee meeting of the. tere, tere tulemast meie majandus- ja sotsiaalkomisjoni ühisistungile ma saan aru, et äh, kellelgi ei ole päevakorra kohta mingeid kommentaare, seega võime selle kindlu-, kinnitatuks lugeda ja läheme kohe avaliku kuulamise juurde mille teemaks on Troika, Euroopa Keskpank ja Rahvusvaheline Valuutafond ja vaatame siis just nende poliitika sotsiaalaspekte programmi alustes riikides. ja meil on kohal ka Business Europe'i peaökonomist härra Watson ja Veronika Nilsson, kes on Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni sekretär. niisiis, kõigepealt annaksin sõna mõlemale külalisele, kõigepealt äh, proua Nilssonile ja siis härra Watsonile seitsmeks minutiks mõlemad saate sõna. ja loomulikult tegemist on siis äh, ühiskoost-. niisiis, meil on äh, ühiskoosolek täna sotsiaalasjade komisjoniga, kelle esinaine proua Pervanš Perez on ka siin niisiis, ja nüüd annaksin sõna proua Nilssonile seitsmeks minutiks. The... suur aitäh selle küllakutse eest, mul on väga hea meel siin olla. meie äh, leiame, et see uurimisraport, mida te koostate, on äärmiselt oluline ning äh, mõlema komisjoni arvamused tõepoolest kirjeldavad väga paljusid äh, probleeme, mis troika sekkumisega on seotud ning näitavad selgelt, et äh, troika tegevus ei ole kooskõlas Euroopa Liidu seadustega ma tean, et te olete selle teemaga väga palju tegelenud, olete institutsioonidele saatnud küsimustikku, et infot koguda ja meie omalt poolt oleme tegelikult teinud sama asja. me saatsime küsimustiku oma äh, kaastöölistele Portugalis, Iirimaal, Kreekas ja Küprosel selleks, et me saaksime siis andmeid. ja nende vastuste põhjal oleme koostanud raporti, äh, mille pealkiri on Troika toimumine. Äh, selle raporti koopiad on seal laual, kui te neist huvitatud olete, nii et, et kui soovite, võite sealt endale ühe koopia võtta meie arvates ei ole kahtlust, et Troika poolt äh, peale surutud äh, säästumeetmed on läinud väga kaugele ja neid võib väga mitmel põhjusel kritiseerida. kõigepealt fiskaalkonsolideerimise tempo äh, ja palju rohkem oleks võinud pöörata tähelepanu just nimelt tulude poole peale. siis ei ole peetud lugu sotsiaaldialoogist, ei ole arvestatud tööturul toimuvaga ja ei ole pööratud tähelepanu ka sotsiaalkaitsesüsteemis tehtud kärbetele Äh, väga huvitav on vaadata, kuidas äh, Troika on suhtunud sotsiaalpartneritesse. meie kaastöölised on teatanud, et kuigi neid on kutsutud kohtumistele, näiteks Küprosel ametiühingu tegelased kutsuti äh, kahele kohtumisele, tööandjatega toimus kohtumisi rohkem, aga sellele vaatamata on see dialoog olnud väga kehva kvaliteediga, tegelikult ei ole tegu olnud dialoogiga, vaid pigem mitteametliku kohtumisega, kuhu ka ametiühingud ja sotsiaalsed partnerid olid kohale kutsutud, sellepärast et neid pidi kutsuma aga mingit sisulist dialoogi ei toimunud sotsiaalpartnerid, nagu te teate, on paljudes riikides äh, üritanud käituda selles keerulises olukorras vastutustundlikult ning kui kokkulepet ka on saavutatud, siis Troika pole nendest kinni pidanud. ma pean siin silmas näiteks kolmepoolset kohtumist, kokkulepet, mis saavutati Portugalis konkurentsivõime, majanduskasvu ja äh, tööhõive seisukohalt. seal oli näiteks äh, lubadus kollektiivlepinguid edendada, aga samas Troika otsustas äh, Äh, äh, troika piirata äh, nende kollektiivlepingute pikendamist ja see on mõjutanud meie tööd üsna tugevalt, aga räägiksin sellest natukene hiljem olukord Kreekas on samasugune. varem pani miinimumpalga, pandi paika miinimumpalk kollektiivlepingutega. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal valitsus Troika survel aga kärpis kahekümne kahe protsendi võrra miinimumpalka ja noorte osas Äh, isegi kolmkümmend kaks protsenti ning äh, tehti lõpp äh, sotsiaalpartnerite õigusele miinimumpalk kehtestada. Kreekas on kogu kollektiivlepingute süsteem tõesti kokku kukkunud nii riiklikul tasandil kui ka sektoripõhisel tasandil ja kui, lisaks sellele on see kollektiivse esindatuse põhimõte eh, samuti kasutuselt kasunud, sellepärast et ettevõtte tasandil sõlmitakse siis lepinguid eh, nõndanimetatud isikute assotsiatsioonide poolt ja kui see leping on sõlmitud, siis saadetakse see assotsiatsioon laiali nii et, et eh, samuti on oluline rõhutada, et Kreeka arbitraaži ja vahendusorganite sõnul äh, on läbirääkimised uute kollektiivlepingute üle peaaegu äh, lõppenud ja neid jõus, jõus olevaid kollektiivlepinguid on jäänud vähemaks. Äh, olukord on enam-vähem sama, Portugalis kollektiivlepingute arv kahaneb kiiresti, sellepärast et äh, nende poliitikate tõttu, mida on peale surutud, ähm, on kehtestatud rangemad tingimused kollektiivlepingute pikendamiseks ning tahetakse siis seda protsessi ametiühingute käest ära viia. ametiühingud ei ole enam need, kes töötajate nimel läbirääkimisi eh, viivad, vaid hoopis töötajate nõukogud ja assotsiatsioonid. kahe tuhande kümnendal aastal eh, eh, pikendati Portugalis vaid sada kuusteist lepingut ja kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal vaid üheksat lepingut ja seda pole kuigi palju. niisiis Äh, nende töötajate hulk, keda kollektiivlepingud hõlmavad, on oluliselt vähenenud erasektoris enne kui Troika sekkus, üks koma viis miljonit töötajat olid selliste lepingutega kaetud, nüüd aga ainult kolmsada tuhat. nii et, et te mõistate, kui suured need muutused on olnud ning ma tahaksin rõhutada ka äh, sellise poliitika majanduslikke ja sotsiaalseid tagajärgi. tulemused on tõesti katastrofaalsed, tööpuudus nendes riikides on väga kõrge, Kreekas üle kahekümne viie protsendi, Portugalis äh, peaaegu kaheksakümmend tuhat töökohta, mis moodustavad siis viiskümmend protsenti töökohtadest, on kahe tuhande kaheksandast aastast kaduma läinud. me näeme, kuidas äh, avaliku sektori võlg äh, on kasvanud üheksakümne neljast protsendist SKT-st kahe tuhande kümnendal aastal kahesaja kahekümne kaheksale protsenti ja Kreekas on sada kuuskümmend seitse protsenti, vaesus on kasvanud, inimeste palkasid on see, kuna inimeste palkasid on kärbitud, Äh, Kreekas on palgad vähenenud seitseteist protsenti, samuti pensioneid ja toetusi on kärbitud, äh, tervishoiule minevaid summasid ja nõnda edasi. ma võin siin tuua palju näiteid, aga meil ei ole selleks piisavalt aega, nii et see, mis nendes riikides toimub, on tõesti masendav ja seetõttu ei ole sugugi üllatav, et kodanikud on kaotanud usalduse valitsuste vastu ja demokraatia vastu üldisemalt, seda näitavad ka Eurobaromeetri erinevad küsitlused üks asi, mida tahaksin veel rõhutada, et kuigi Troikal ei ole juriidilist staatust, on komisjon ja Euroopa Keskpank siiski seotud aluslepingutega ja nad ei saa astuda nendest lepingutest kõrvale, kui nad Troika raames tegutsevad ning nagu te teate, Euroopa Liidul ei ole pädevust palgaküsimustes ja Euroopa Liit on sunnitud austama sotsiaalpartnereid ja nende autonoomiat komisjon ja Keskpank aga on peale surunud meetmeid, mis lähevad vastuollu sotsiaaldialoogi ja kollektiivsete palgaläbirääkimistega ning palkade kehtestamisega. on täiesti selge, et komisjon ei tegutse enam kui aluslepingute kaitsja mõned meetmed rikuvad ka ILO konventsioone, Euroopa sotsiaalhartat, te võib-olla teate, et Euroopa Nõukogu on järeldanud, et mitmed Kreekas rakendatud säästumeetmed ei ole kooskõlas Euroopa sotsiaalhartaga. möödunud aastal näiteks leiti, et Kreeka, kreeklastel on õigus, tähendab, kreeklaste sotsiaaltoetusi on oluliselt kärbitud ja see on vastuolus sotsiaalhartaga. niisiis me kutsuksime parlamenti üles esitama juriidilise väljakutse Keskpangale ja komisjonile Äh, te peaksite ära kasutama seda võimalust, et teil on priviligeeritud staatus, teil on õigus esitada kaebus Euroopa kohtusse me oleme koostanud terve rea ettepanekuid ja soovitusi oma raportis, ma tean, et minu kõneaeg on otsas, nii et, et ma ei hakka neid e- ettepanekuid siin teile üksikasjalikult tutvustama, tahaksin lõpetuseks lihtsalt öelda, et me usume, et see uurimisraport on esimene samm Äh, usume, et te rakendate meetmeid hoolitsemaks selle eest, et see, mis juhtus äh, läbi troika tegevuse nendes neljas riigis, enam ei juhtuks, aitäh! Uh, suur tänu, proua Nilsson! aga sõna nüüd äh, härra Watsonile, kes on Business Europe'i pea, majandusanalüütik suur tänu ja suur tänu, et te olete kutsunud Business Europe'i osalema sellel kuulamisel ja et te tahate, et ka äriringkonnad jagaksid oma kogemust äh, Troika riikides. tänane sõnavõtt äh, on saanud äh, meie kaasliikmetelt programmi liik-, riikides Portugalis, Iirimaal, Kreekas ja Küprosel Need on siis äh, Töövõtjate ja Töösturite Assotsiatsioon äh, Kreekas äh, toetust. kõigepealt ma tahaksin alustada Troika üldisest tööst, siis räägiksin natukene Troika strateegiast ja programmi elluviimisest, toon mõned näited riigipõhiselt ja siis räägiksin natukene sellest juhtimisprotsessist mis nüüd puudutab Troika rolli, siis ähm, Business Europe tervitab Troika loomist ja seda, et nad on andnud programmi riikidele abi. on selge, nii nagu Veronika ütles, et äh, need äh, kohandused äh, on olnud väga problemaatilised paljude riikide jaoks ja äh, eriti kõrged tööpuuduse määrad, äh, sealhulgas eraldi siis äh, noorte tööpuuduse kõrge määr on murettekitav. samas aga arvame me, et on vältimatu see, et tuleb teha raskeid valikuid, mõnikord on need lükatud liiga kaugele tulevikku ja on selge see, et seda kohandamisprotsessi oli vaja ja kuigi äh, tingimused seati laenu andmisele, tuleks siiski meelde tuletada, et Troika ähm, äh, Troika sekkus siis, kui enamus investoreid ei olnud valmis enam laenu andma. Troika oli ainus, kes oli valmis raha andma erasektorile Äh, teiste jaoks oli see liiga riskantne. ilma troika abita me oleksime näinud äh, seda, et äh, ei oleks paljudes euroala majandustes olnud palju reeglitele mittevastavat tegevuse lõpetamist ja kasvavad võlad oleksid sotsiaalsüsteeme veelgi valusamalt tabanud kuid seda kõike öeldes troika on olnud ka problemaatiline olukord oli aga väga keeruline ja sotsiaalsed tagajärjed tõesti pärast kriisi on olnud vägagi murettekitavad. alahinnati kindlasti reaalmajandusele avaldatavat mõju eh, ja ei ole koormat jagatud võrdselt, kuid me peame siiski tunnustama seda, et need reformid, mis seni äh, on läbi viidud, saavutavad oma tõelise potentsiaali alles keskpikas perspektiivis ja pikas perspektiivis, aga oleme juba ka täna näinud tegelikult häid tulemusi, defitsiit, eelarve defitsiit on vähenenud kõikides riikides, Kreekas ehm, kaks tuhat kolmteist me ootame esmast eelarve ülejääki, me oleme näinud seda, et ekspordimäärad ja jooksev konto defitsiidi puhul on ka asjad paranenud, sama ka tööjõuühiku kulu osas, Portugalis näiteks viimase viie aasta jooksul jooksul on jooksev konto defitsiit äh, oluliselt vähenenud, see oli kaks tuhat kümme, äh, miinus kümme protsenti, kaks tuhat kolmteist me näeme väikest ülejääki ja äh, see ei puuduta siis mitte ainult neid aastaid, vaid nelja-viie aasta jooksul on on olukord paranenud. Iirimaal on programm eduka lõpuni viidud, riik on saanud võlakirjaturgule uuesti juurdepääsu ja Portugali ja Iirimaa võlakirjad äh, nendega on olukord normaliseerumas turgudel. kuigi Kreekas ei ole me, me näinud äh, selliseid arenguid äh, ega ka majanduskasvu, eeldame me siiski Kreekas mõõdukat majanduskasvu aastal kaks tuhat neliteist nagu ma ütlesin, aga tööhõivemäärad on jätkuvalt väga kõrgel, kuigi tundub, et olukord on stabiliseerumas, aga stabiliseerumas liiga kõrgel tasandil, tasemel. nüüd äh, Troika üldised strateegiad ja seatud eesmärgid meie äh, partnerid on kõik selle strateegiaga üldiselt nõus, aga meie liikmed on rõhutanud seda, kui oluline on äh, see, et majanduskasvu aluseks on korralik riigi rahandus, Äh, ei olda huvitatud maksumäärade tõstmiseks selleks, et eelarve defitsiidist üle saada, vaid äh, rõhutakse sellele, kui oluline on kulude kärpimine ja eriti pikemas äh, perspektiivis ja et ei lakkaks investeeringud näiteks tööstussektoritesse või haridusse mis nüüd on olnud problemaatilisem, on nimelt programmide rakendamine see ei ole olnud väga hästi tasakaalus, mõnikord on osad programmi valdkonnad saanud liiga palju rõhuasetust, teised on jäänud äh, tähelepanuta, näiteks Kreekas pöörati liiga palju tähelepanu võib-olla maksude tõstmisele, aga samas ei suudetud läbi suruda reforme avaliku sektori kulude reformimiseks või võrguteenistuste tagamiseks või ärikeskkonna parandamiseks see oli peamiselt põhjustatud äh, sisemise poliitilise vastuolu pärast Kreekas, arvab meie föderatsi-, föderatsioon siiski, et mõningate struktuurireformidega oleks võinud minna kaugemale. nüüd Portugal, nii Troika kui ka meie liikmed äh, e-, eeldasid seda, et pärast eelarve konsolideerimist äh, Äh, tulevad, äh, kaasnevad sellega mõningased äh, probleemid majanduses, kuid see on olnud sügavam, kui kardeti. nimelt Troika meie liikmete meelest tegutses liiga aeglaselt, kui tuli selge, kui sai selgeks see, kui suur surve majandusele tegelikult avaneb. Portugali puhul jällegi pankade Äh, saneerimine ei vastanud sellele, kui palju krediiti kasutati tegelikult äh, raamistiku alusel ja see viis äh, tegelikult krediidipuuduseni väga paljude ettevõtete jaoks. Küpros, siin arvab meie liikme assotsiatsioon, et äh, Troika on muutuste algataja olnud ja see on teretulnud, eriti mis puudutab reaalmajandust ja reformid on äh, suunanud õiges suunas, avaliku sektori kokkutõmbamine, riigiaparaadi kokku, äh, vähendamine ja nii edasi, aga selle kõige ülekandmiseks reaalmajandusse läheb veel aega. mille pärast ollakse aga mures Küprosel, on pangandussüsteemi reform meie äh, Business Europe'il toetame varade teisendamise vahendit, äh, sellepärast et see aitab lahendada äh, probleemsete pankade probleeme nii, et ei peaks kasutusele võtma maksumaksja raha, aga kuigi me toetame seda varade teisendamise meedet, arvavad äh, Küprose kolleegid siiski, et äh, see, mis tehti, oli liiga radikaalne ja see võttis väga paljudest, e-, paljudelt ettevõtetelt ära juurdepääsu vahenditele. Iirimaal äh, me näeme seda, et Troika valis väga õige tee. Äh, mõju reaalmajandusele oli seega väiksem ja üldiselt troika kavad vastasid valitsuse kavadele eelarve konsolideerimise osas. nüüd ma tahaksin veel räägida, rääkida natukene ka haldusjuhtimisest. troika muidugi on üleminekumeede, mis toodi sisse kriisiperioodiks ja oli täiesti selge, et esialgseid probleeme sellega tekib aga väga oluline, et me räägime nüüd ka nendest asjadest selleks, et saada aru, et kuidas oleks võimalik parandada praegu käimasolevaid eh, troika äh, programme ja et mida teha sellisel juhul, kui pro-, kui Euroopa peab jälle sellesama probleemi üle elama nüüd äh, loodetavasti, kui äh, Troika programmid on kõik lõpule jõudnud, äh, vaatame me uuesti seda, et mida oleks võimalik kogu sellest protsessist õppida, siis on tõendeid kindlasti rohkem ja selgem see, mida see meile on õpetanud. läbipaistvus võib-olla on mõistetav, et mõnede Troika läbirääkimiste puhul me läbipaistvusest rääkida ei saa, see muidugi on problemaatiline, millega me võime tegeleda hiljem. võtan kokku, ütleb kõneleja ma tahaksin äh, natukene rääkida sellest, äh, mida ütles Veronika, nimelt äh, ettevõtluse kaasamine. tundus, et jah, mingitel hetkel tööturu osapooltega ja äriringkondadega võeti ühendust, ma olin ise ka omal ajal ametnik ja tundus tõesti, et et midagi oli käivitatud, aga samas toimusid kohtumised ja sellele äh, mitte midagi ei järgnenud ja selles mõttes jäi see asi kuidagi poolikuks, aitäh. suur tänu, härra Watson ja nüüd äh, aruta-, alustame arutelu ning äh, äh, ning praegusel hetkel saab siis äh, sõna kõigepealt rap-, Rahvapartei raportöör, siis äh, saab sõna Liam Njok sotsialistide fraktsioonist ning äh, siis Alejandro Cercas tööhõivekomisjonist. Eh, härra Karas, Rahvapartei raportöör. Eh, raportööri nimel räägin mina ise. kõigepealt sooviksin eh, esitada härra Karase vabandused, sellepärast et ta ei saa siin olla. ma räägin tema nimel. esimene kommentaar on see, et äh, härra Karas rõhutas oma raporti projektis äh, selle, kuidas kaasata sotsiaalpartnereid. härra Karas sooviks küsida, millise piirini peaks konsulteerima valitsused äh, mm, sotsiaalpartnerid enne, kui see Troika programmi lõpuni välja töötab. teiseks, kas see on, võiks olla seotud ka riiklike sotsiaalsete dialoogide väljatöötamisel. Need, äh, rõhutan veel kord, on äh, Rahvapartei äh, raportööri küsimused. kolmeks minutiks annan nüüd sõna Liam Njokile, kes on sotsialistide raportöör. suur tänu, Pablo. ma ma olen väga, mul on väga kahju, et kolleeg Karast ei ole kodus, ma loodan, et see äh, on materiaalsetel põhjustel, sest ta üsnagi vastumeelselt äh, suhtus äh, sellesse, et tööhõivekomisjon selle raportiga tegeles. loodetavasti ta fraktsioonis ei jäta kõrvale sotsiaalseid küsimusi. mul on kõigile osapooltele küsimusi, meil aega on väga vähe. ma alustan ametiühingutest kõigepealt. mida te ütleksite e, tööandjatele, kes teie seisukohti ei toeta, mille kohaselt e, sotsiaalkaitsesüsteem riikides, mis on e, troika järelevalve all, see tuleks üle vaadata. teiseks mõned ütlevad, et neis riikides on tõeline konkurentsiprobleem. kas te arvate, et konkurentsiprobleem on tõesti olemas? kas eh, on vaja läbi viia eh, struktuurireformid ja mm, vähendada tööjõukulusid? ning viimane küsimus. kas te olete tuttavad eh, uurimustega, mis äh, toovad esile ebavõrdsuse ja majanduskasvu ehk siis, et ebavõrdsuse kasv või, ja, või siis vähenemine toetab või siis mitte majanduskasvu. ning äh, mul on ka tööandjate ja nende ekspertidele küsimusi, sest meie tänasel kuulamisel pole te ilmselgelt äh, nõus äh, sellega, mida ütleb ametiühingute esindaja. väga hea oleks teada saada mõlematest, äh, mõlematest arv-, mõlemate seisukohti oh,. mina esitaks teile samasuguseid küsimusi kui ametiühingud. kui ma räägin nüüd, pööraksin tähelepanu nüüd OECD tööjõu, tööturu perspektiivide kohta, siis ei ole otsest sidet äh, tööjõu kaitse ning majanduslike tulemuste kohta ning äh, tööjõu struktuurireformid äh, ja tööõigus kohta oleks mul järgmine küsimus, kas te võiksite oma seisukohti siis pisut lähemalt selgitada? ning teine küsimus puudutab tööjõukulusid. ma olen selle küsimustega ülikoolis väga palju tegelenud ning nii palju, kui mina tean, on väga suur äh, vastuolu äh, siis äh, selle kohta tööjõukulude ja tööhõive vahelise seose kohta. milliseid uurimusi teie olete, kasutate, kui te esitate omapoolseid väiteid tööjõukulude vähendamise kohta ning lõpuks veel tööjõu ähm, eelarve kordaja kohta eh, võttes arvesse, et eh, Olivier Blanchard eh, vaatas üle rahvusvahelise valuutafondi poolsed seisukohad korda, kohta, et see on väidetavalt üks koma viis protsenti, viis, üks koma viis protsenti, kas see, see on kuidagi seotud teie seisukohtadega riigi kulude vähendamise kohta? suur tänu, Liam! ning ma tööhõivekomisjoni äh, nimel saab äh, sõna raportöör äh, neljaks pooleks minutiks, härra Serkas. suur tänu teile, härra esimees. lugupeetud majanduskomisjoni kolleegid, lugupeetud äh, daamid ja härrad, suur tänu teile selle eest, et te täna siia olete tulnud suur tänu võimaluse eest teiega mõtteid vahetada, see võib olla väga kasulik selleks, et esile tõsta äh, ühte probleemi osa, mis oleks võinud varju jääda. kasutame oma aega rääkides makromajanduslikest küsimustest, finantsküsimustest, äh, unustame aeg-ajalt ära et me ei ole siin pankurite klubi, meil ei ole mingisugune finantsettevõte, vaid nagu ütleb aluslepingutes, et meil on sotsiaalse iseloomuga liit ja seega tööhõivekomisjon ei tohiks seda silmist lasta, nagu ka teised mitte. ning millised programmid, millist mõju on igapäevases elu, inimeste igapäevaelus olnud nende hariduses, tervishoius, nende lastele, mis nende aastatega juhtunud on? tööhõivekomisjon teeb omaalgatuslikku raportit. mina tegin juba esialgse eh, raporti projekti, me oleme vastu võtnud kakssada viiskümmend muudatusettepanekut, meil toimub arutelu ka avalikkusega, oleme vastu võtnud palju dokumente ülikoolidest, uurimiskeskustest, Euroopa Parlament on teinud väga põhjalikke uurimisi eh, troika tekitatud probleemide sotsiaalsete tagajärgede kohta ning eh, see peaks suurendama meie teadmisi selle kohta, mis toimus. peame esitama, kokkuvõtteid tegema väga eh, põhjaliku analüüsi, me ei tohi jätta kõrvale esmase tähtsusega probleeme. meil on Äh, uurimus välja kuulutatud kolmes küsimuses, see puudutab kolme kahe tuhande kahekümnenda aasta sotsiaalset aspekti ning mul olekski esimene küsimus, mis te arvate, kas kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärgid on lähemal, kaugemal, äh, kas äh, meil on võimalik kvaliteetsemat Euroopat saada Troika poolt välja pakutud lahenduste abil, kas sest me arvame, et praegusel hetkel oleme vaadanud äh, liialt lähitulevikku ning äh, oleme kõrvale vaadanud äh, küsimuste lahendusest pikas perspektiivis. nüüd sotsiaalfond ning selle sotsiaalne dimensioon, pidades kinni meie aluslepingutest, teiste lepingutest, praegusel hetkel on äh, ju väga selged piirangud, millest ei saa üle vaata. me ei saa inimeste põhiõigusi rikkuda äh, kokkuhoiu nimel. me ei äh, saa jätta kõrvale elemente, mis on liikmesriikides referendumid läbinud. mis on nendest soovitustest saanud, kas neist on kinni peetud või ei ole? kas Euroopa aluslepingutest on kinni peetud või ei ole? kas Euroopa põhi, kodaniku põhiõigustest, sotsiaalhartast on kinni peetud? Euroopa nõuab teatud tingimuste täitmist läbirääkimistel äh, kolmandate riikidega, kas meie oleme äh, erinevates, äh, kas me oleme ise neist kinni, kas me oleme sellest ise kinni pidanud, oleks hea, kui avalikkus seda teaks ning samuti oleks vaja teha soovitusi tuleviku kohta. see on ju põhimõtteline küsimus. tegelikult on see ka suunatud kriitika kui kõik on seni hästi olnud, siis eh, kas me tulevikus, eh, meil tulevikus on samasugused programmid, kui kõik on olnud paratamatu, kui alternatiivile pole, siis eh, mis mõte on Euroopa Parlamendil, mis mõttel on, mõte on poliitikal, peaksime rääkida ka sellest. ja sooviksin veel teile esitada küsimusi. ma ei kuulnud, et ametiühingud oleks rääkinud äh, avalikust teenusest, mis saab tervishoiuteenustest, haridusest, mida on teile, teile öeldud, millist mõju on põhi, on, on avalikud teenusele olnud neil programmidel, toetusprogrammidel olnud? ning kas te olete konsulteerinud teiste ametiühingutega, kas te olete volinikega rääkinud, oli Reeniga, Troikaga, kas te olete läbirääkimisi pidanud Ecofiniga ja kas, kas näiteks teie käest on sotsiaalsed partnerid või Business Europe küsinud teie käest sedasama küsimust? ning Business Europe'i esindajale sooviksin, et teie samuti räägiksite sellest, kui palju on ettevõtteid kaduma läinud Euroopas. kui me külastasime Portugali, me küsitlesime Kreekat, ka Hispaaniat, siis ettevõtete mure oli tohutu, tohutu palju ettevõtteid, eriti VKE-sid, on ära kadunud sadu ja lausa tuhandeid. mul on kolmkümmend, teil on juba, äh, ajast olete ülenenud kolmekümne kuue sekundiga ja mis saab inimkapitaliga Euroopa tulevikus? ma arvasin, et mul on viis ja pool minutit. Need olid minu eh, küsimused ja loodetavasti hiljem saan veel väikese kokkuvõtte teha. suur tänu teile, härra Serkas. nüüd annan sõna proua Nilssonile, et te vastaksite. Teil on neli minutit. aitäh aitäh nende küsimuste eest, mõned neist olid üsna keerulised. alustaksin härra Karase küsimusest, keda küll paraku kohal ei ole. ma arvan, et äh, küsimusele, kuidas sotsiaalpartneritega dialoogi pidada ja sellele pole ühtset vastust, aga ma arvan, et need kokkulepped, mis sotsiaalpartnerite vahel on saavutatud, nendest tuleb kinni pidada see peaks olema lähtepunktiks. Äh, tuleb äh, kokku leppida sotsiaalpartneritega, tegeleda nende probleemidega, mis olemas on ja äh, oleks olnud tore, kui valitsused ja Troika oleksid neid kokkuleppeid austanud ja võib-olla Äh, taha, äh, võib-olla peaksime arvestama ka sellega, et äh, väga palju on üksteist süüdistatud, tolk, troika on süüdistanud valitsusi ja vastupidi ja nõnda edasi. valitsused on öelnud ametiühingutele, et meie ei ole tegelikult süüdi, troika avaldas meile survet ja nõnda edasi, nii et, et käib selline üksteise süüdistamine ja seda ei maksaks ka ära unustada nüüd äh, kõneldes konkurentsivõimest, siis minu arvates on oluline öelda, et kriis algas pangakriisina, tegemist ei olnud konkurentsivõime kriisiga. Äh, olles ära kuulanud mõned sõnavõtud, mõned ettepanekud, võib jääda mulje, et tegu oli konkurentsivõime kriisiga. me kõik teadsime, et Euroopa Liit tegelikult ei olnud täiuslik ja kui tekivad probleemid, ei ole võimalik valuutat devalveerida. see, mida Äh, troika ja valitsused üritavad teha, on just nimelt sellist sisemist äh, devalveerimist läbi viia. probleem ei ole tegelikult konkurentsivõimes, ma ei taha öelda, et need programmi alused riigid olid enne kriisi täiuslikud, ei ole olemas sellist asja nagu täiuslik riik täiusliku majandusega aga väga oluline on silmas pidada siiski, et tegu oli pangakriisiga ja sellest sai hiljem riigivõlakriis. kui vaadata arve, siis on selge, et äh, troika poliitika on täielikult läbi kukkunud. konkurentsivõime nendes riikides ei ole kasvanud äh, tööpuudus on hoopis kasvanud, vaesus on tohutult kasvanud, nagu ma juba ütlesin, on näiteks Kreekas palkasid kärbitud seitseteist protsenti, see ei ole kaasa tulnud konkurentsivõime kasvu ja kui liikmesriikide valitsused leiavad, et, et need meetmed äh, et on vaja kasutusele võtta meetmed tööjõukulude vähendamiseks, siis ei pea alati palkasid vähendama, võib näiteks makse vähendada. ma äh, tõesti ei ole nõus äh, sellega, kui öeldakse, et need riigid olid kulutanud rohkem, kui nad teenisid, see tegelikult ei ole nii. ja miks äh, need probleemid ei ole äh, nendes riikides siis ühtlaselt kõigi vahel jagatud, suurem koormus on langenud tööliste õlule, kes kindlasti ei ole kriisis süüdi, seda peaks rõhutama. Äh, ma ei ole päris kindel, kas ma, härra Serkas, teie küsimusest päris õigesti aru sain. me ei ole päris kindlad selles osas, mil määral komisjon, kuigi ta on troikas esindatud, äh, oma ühisseisukohti komisjonina välja töötab. Äh, kas äh, komisjoni liikmed esindavad komisjoni või pigem neid liikmesriike, kust nad tulevad? võib-olla teie teate asjast palju rohkem, te olete oma arvamusega juba pikka aega tööd teinud. Äh, siin ei ole nii palju läbipaistvust, nagu me loodaksime komisjoni ja parlamendi poolt näha. arvan, et äh, sellega praegu lõpetaksin ja kui on veel küsimusi, siis olen valmis neile veel vastama. aitäh, et te ajast kinni pidasite ja nüüd härra Watson, aitäh! härra Karase esimene küsimus, mis puudutab sotsiaalpartnerite poolseid kohustusi, siis ma mainisin seda lühidalt oma sõnavõtu lõpus. me leiame, et suhtlus sotsiaalpartneritega oleks võinud olla tõhusam, me oleksime paika pidanud panema selgema tegevuskava, selgemad eesmärgid ja oleksime pidanud paremini kontrollima ka, kas neid asju ellu rakendatakse, nii et, et sellele kõigele oleks pidanud Troika poolt antama ametlikum vorm nüüd, äh, mis puudutab küsimusi tööturu kohta, siis ma ei hakka siin vaidlema, kas tegemist oli panganduskriisiga või konkurentsivõime kriisiga, selge on aga see, et äh, tööjõuühiku maksumus ja tööjõu konkurentsivõime paljudes liikmesriikides Äh, oli muutunud e- mitte konkurentsivõimeliseks kriisieelsel perioodil. jah, ähm, loomulikult rahaliit ei ole ka täiuslik. kui rahaliiduga liitutakse, siis teatakse ju, et ei ole võimalik äh, vahetuskursse enam devalveerida ja see asetab surve tööjõukuludele äh, ja vähendab tööviljakust, seda tegelikult ei juhtunud ja muide nendes riikides, kus tööjõuühiku maksumus kõige rohkem kasvas, seal tegelikult tööpuudus vähenes kõige rohkem ja seetõttu on meil ka vaja tööturu korrektsiooni. meil on vaja tööjõuõigu maksumust, mis oleks jätkusuutlikum mõnedes eh, programmi alustes riikides, kuigi mitte kõigis ning see on nüüd ka hakanud aset leidma ning me näeme, et äh, konkurentsivõime on hakanud paranema, just nii, nagu ma oma sõnavõtus ütlesin. ma ei hakka vastama konkreetsele küsimusele eelarve, eelarve kordajate kohta, ma arvan, et eksperdid peaks sellele vastama, aga loomulikult Äh, on see lühiajaline mõju negatiivne, kui me peame, kui me räägime eelarve konsolideerimisest ja seda peame silmas ka pidama, aga pikemas perspektiivis annab see siiski tulu, riigi rahandus äh, muutub jällegi jätkusuutlikuks. nüüd viimased küsimused. Äh, tahaksin rõhutada, et ma kindlasti ei öelnud, et Troika tegi kõike õigesti ma ei öelnud aga seda, et praegu läheb kõik väga hästi ning ma ütlesin ka seda, et kuigi eh, need programmid tuginesid üldjoontes eh, õigetele asjadele, tekkis mõningaid probleeme nende programmide ellurakendamisega. Te mainisite Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiat. ma arvan, et me oleme nüüd selle strateegia vastu paremas seisus kui varem. ma arvan, et kriis oli küll suur tagasilöök Eh, just nimelt lühiajalist majanduskasvu silmas pidades, me näeme, kuidas tööpuudus on kasvanud ja nõnda edasi, aga samas eh, kui mm, mõelda pikemaajalisele majanduskasvule ja mitte ainult Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiale, siis on selge, et mõned struktuurireformid, mis programmi riikides läbi viidud on ja ka mõnedes teistes riikides, eh, näiteks tööturureformid, Eh, siis eh, need reformid eh, teenivad pikemas perspektiivis nii Euroopa kui ka nende liikmesriikide huve ning aitavad parandada pikemas perspektiivis nende konkurentsivõimet ja majanduskasvu. aitäh! aitäh, härra Watson! ja nüüd annan koosoleku juhatamise üle proua Peresile. aitäh, lugupeetud esimees! niisiis, me oleme jõudnud nüüd variraportööride küsimuste vooruni ja alustame tööhõivekomisjonist proua Pastus Rahvapartei nimel, aga teda asendab härra Fernandes. härra Fernandes, teil on pooleteiseks minutiks sõna, palun. aitäh, kolleegid, daamid ja härrad Eh, siin on, eh, siin juba öeldi, et eh, meie fraktsiooni variraportöör on Regina Pastus, aga ta ei saa täna siin kohal olla ja seetõttu palus ta, et ma tema asemel sõna võtaks ja seda ma nüüd siis teengi. Kreeka, Portugal, Iirimaa ja Küpros on sellises majanduslikus olukorras, mida finantskriis raskendas ja seetõttu oli olukorrale vaja kiiresti reageerida. kohanemisprogrammid, mis nende riikide jaoks välja töötati aitasid ära hoida kõige hullemaid sotsiaalseid tagajärgi. aga samas tuleb öelda, et eh, nende majandamise eh, kohanemiskavades eh, olevad meetmed mõjutasid kaudselt tööhõivet ja paljude kaaskodanike elutingimusi. möödunud nädalavahetusel Davoses Mario Draghi, Euroopa Keskpanga president, ütles, et Euroopa majandus Äh, näitab esimesi toibumise märke, äh, finantsturud on hakanud stabiliseeruma ning mõned liikmesriigid äh, on programmidega juba edukalt lõpule jõudnud, nagu Hispaania ja Iirimaa. majanduskasv saab pikemas perspektiivis olla jätkusuutlik ainult tänu reformidele Äh, ja need riigid, kes on olnud edukad, on just riigid, kes on kõige rohkem oma tootmist ja tööturgu äh, reforminud, asunud äh, õigele kursile majanduse taastumiseks. minu küsimus on teie, teile järgmine, kas te olete nõus Keskpanga juhi sõnadega ning teiseks, millised meetmed teie arvates on kõige vajalikumad selleks, et töökohtade loomisse ja tööturgu uut elu sisse puhuda ja kas äh, saab ellu viia selliseid reforme, mis austavad äh, eelarve konsolideerimist liikmesriikides ja samas võimaldavad äh, majanduskasvu, sotsiaalset õiglust ja Euroopa sotsiaalmudeli kaitset. niisiis, ja kui te ei taha, et ma teid katkestan, siis esitage oma küsimus otse. nii, liberaalide kolleegi pole kohal ja nüüd saab sõna siis roheliste esindaja ja annan kohe sõna Philip Lamberts pooleteiseks minutiks. aitäh. Äh, ma esitan oma küsimuse inglise keeles, ütleb härra Lamberts Äh, mulle tundub äh, siiski, et äh, pangad saavad teilt veel üsna palju toetust ja seetõttu ma arvan, on väga hea, kui ma teile esitan küsimuse pankade kohta. me olime üsna rahul Troika tööga, aga meile tundub, et liiga palju pöörati tähelepanu maksustamisele ja liiga vähe avaliku sektori kulude vähendamisele. lõppkokkuvõttes oma eesmärgi saavutasime, saavutasite, te peaksite olema rahul, aga minu küsimus on järgmine. Te näite väitvat, et Äh, meil on probleeme selle koorma jagamisega, kas te olete nõus, et Iirimaa ja Hispaania puhul ja, ja Kreeka puhul, kui mõned inimesed äh, vastutustundetult laenasid, äh, siis tähendab ju see, et kuskil olid inimesed, kes neile vastutustundetult laenasid, mõned teie liikmed. kas te olete nõus, et mõned teie liikmed oleksid võib-olla sellest koormast suurema osa enda õlule võtnud? Eh, et need, eh, kes iirlastele, hispaanlastele, kreeklastele vastutustundetult laenasid, kas need inimesed eh, ei oleks pidanud ka neid tagajärgi rohkem oma õlule võtma, mitte et need lükati siis madalama sissetulekuga inimeste õlule ma arvan, et Business Europe ei ole väga usaldusväärselt nendes küsimustes siiani käitunud ja nüüd, kuidas edasi minna, proua Nilssonilt tahaksin küsida millist väljapääsu teie organisatsioon näeb, kuidas saame Euroopa majandusele uue hoo anda? näib, et nüüd rõhutatakse üha rohkem Euroopa neid sotsiaalseid aspekte, komisjon vähemalt teeb seda, ja kuidas me peaksime siis kuuese ja kahese õigusloome paketi ümber sõnastama selleks, et need oleksid tasakaalustatumad ja küsimus teile mõlemale Äh, mida peaksime ootama kolmepoolselt sotsiaalselt tippkohtumiselt, äh, sellepärast et mulle näib, et Euroopa äh, on juba kriisist väljas, mina Business Euroopa seisukohta ei jaga. aitäh. ja nüüd roheliste nimel ikkagi, aga nüüd tööhõivekomisjoni nimel proua Kornis, Kornilisseni asemel Sven Kiigolt, palun. kõigepealt tahaksin äh, ametiühingute esindajatelt teada, millised on nende soovitused, sellepärast et teil ei olnud aega oma sõnavõtus neid soovitusi meile selgitada, võib-olla peatuksite sellel nüüd pikemalt. mul on küsimus ka Business Europe'ile. mind üllatas üks asi. kui ametiühingute esindaja ütles, et seadust on rikutud ning Business Europe äh, omalt poolt aga ei äh, rääkinud üldse mingitest seaduserikkumistest. kas te võiksite kommenteerida neid väidetavaid seaduserikkumisi, sellepärast et äh, ilmselt mõnedes riikides oli vaja sisemist devalveerimist ja seda ei ole kerge teha. teisalt, seadusi ei saa lihtsalt rikkuda ja seaduse rikkumist ei saa eesmärkidega õigustada. see on demokraatia puhul väga oluline ja õigusriigi puhul ja seetõttu ma olin väga üllatunud, et teie selle küsimusega ei tegelenud ja tahaksin teada, mida teie sellest arvate, aitäh. suur tänu. ja nüüd edasi annan kuue fraktsioonist nüüd äh, sotsiaalkomisjoni nimel sõna Ines Suuberile. suur tänu, proua esimees. minu esimene küsimus äh, on Business Europe'ile. kas te võiksite kommenteerida mm, neid näitajaid, mis viitavad sellele, et rikkuse ümberjaotamisel on järjest suuremad lõhed? Te olete oma aruandes toonud arvnäitajaid selle kohta, kui palju on palkade väärtus langenud minu koduriigis Portugalis, kuid samas kasvab miljonäride vara kogu aeg, miks see on nii? ajal, kus kõik peaksid nagu püksirihma koomale tõmbama. vähemalt nii äh, Troika puhul alguses äh, pidi ju olema. ja teine küsimus puudutab VKE-sid. minu koduriigis Portugalis on VKE-d kõige selgrooks. aga nad peavad järjest rohkem ja rohkem uksi kinni panema, sellepärast et nad ei jää lihtsalt praegustes tingimustes ellu. kuidas äh, on äh, teie meelest siis aidatud ettevõtlust Troika programmiga ja nüüd sotsiaal- tööturu osapoolte vahelised läbirääkimised Portugalis ei olnud tegelikult sellist äh, sotsiaalset kokkulepet, sest et peamine töövõtjate liit jäeti välja sotsiaaldialoogist ja seega jäeti välja ka sellest programmist. ja nüüd küsimus äh, mõlemale kõnelejale. investorid ei usaldanud ilmselt ähm, neid riike ja ei olnud valmis tegema investeeringuid, ähm, kuid demokraatlikes ühiskondades kas peavad siis tõesti ettevõtjad otsustama seda, mis on kirjas äh, poliitilistes programmides, ikka poliitikud peaksid seda tegema. suur tänu äh,, anna nüüd sõna meie ekspertidele, vahetame ära selle kes saab enne sõna, kõigepealt nüüd siis äh, härra Watson neljaks minutiks ja siis proua Nilsson. ja kõneleda soovijad, äh, kuivõrd need äh, esialgu kokku pandud nimekiri on ennast ammendanud, saame me sõna siis ka vaba mikrofoni alusel ja härra Pupakis on juba saanud sõna, aga nüüd siis härra Watson, teil on neli minutit kõneaega suur tänu, ähm, proua esimees, äh, küsimus siit esiridadest, jah, ma oleks ilmselt Keskpanga presidendi nädalavahetuse sõnavõtuga olnud nõus ähm, poliitikate raamistiku osas, aga kuidas taaskäivitada protsessid praeguses kontekstis, ma viitan kahele valdkonnale kus eh, edu oleks suhteliselt kiire, kõigepealt eh, siseturu lõpule ehitamine ja administratiivse koorma vähendamine, ühisturg eriti teenuste osas, minu meelest siin on kindlasti Euroopa Liidu jaoks kaks eh, kiiret võitu võimalikud. aga ma tahaksin keskenduda natukene nendele küsimustele, mille esitas härra Lambert ausalt öeldes ma ei teadnud seda et, et kakskümmend viis protsenti meie eelarvest tuleb pankadest, ma oleks väga huvitatud ka seda mustvalgel nägema aga mis ma oma sõnavõtus aga ütlesin, härra Lambert sekkub, kas pangad ei ole osa Business Europe'ist? härra Watson, Business Europe'i liikmed on liikmeföderatsioonid ja mõnedes nendes föderatsioonides on liikmeteks ka pangad, aga see, et see on kakskümmend viis protsenti, ma tahaks näha, kust see tuleb. härra Lambers ütleb, et teie endine peasekretär ütles seda mulle ehk Business Europe'i enda suust on see tulnud jah, äh, mind huvitaksid need numbrid mustvalgel. Äh, nüüd pangad, kõigepealt Business Europe on algusest peale öelnud, et äh, regulatiivsüsteemis oli nõrkusi enne kriisi ja need nõrkused tuleb eemaldada läbi regulatiivse süsteemi sõltub härra Lambertsi, kuule, mida ta ütleb. härra Watson jätkab, <laughs> jah, oli pankasid, mis andsid vastutustundetult laenu ja öö, mõned nendest pankadest olid ka meie liikmed ja sellepärast me olemegi nõudnud äh, regulatiivsüsteemi muutmist äh, ja seda tasakaalukalt. ja ma olen teiega muuseas täiesti nõus ja seda ma ütlesin ka oma sõnavõtus, äh, kui ma ei eksi, et investorid kannavad oma investeerimis- ja laenu andmise otsuste tagajärgi ise. me oleme meie toetame seda paketi kohustuste ja nõudeõiguse teisendamise osas, mis paneb rohkem äh, just nimelt investorile koorma äh, ja äh, võtab maksumaksjalt selle kohustuse selle sekkumise eest maksta ära. meie toetame ka Pangandusliitu, kriisilahenduse fondi toetame, me toetame seda, et luuakse fond, mida rahastavad meie liikmed ehk pangad, me toetame seda kõike nii et äh, meie seisukohad ühtivad nii mõneski punktis. aga võib-olla me peaksime mingil teisel hetkel kokku saama ja asjast natukene täpsemalt rääkima, aga nüüd härra Kiigoldi äh, sõnavõtu juurde, äh, ma ei saanud kõiki asjadega tegeleda oma esialgses sõnavõtus, kuivõrd aega oli vähe. ma tean väga hästi seda, mida Etuk on öelnud, et seadusi on rikutud. ei kuule, mida ütleb proua esimees Äh, jah, sellest on võib-olla avalikkuses räägitud, aga mina seda ei teadnud. ma olen veendunud, et kui seadust on rikutud, meie liikmed ei ole sellest huvitatud, et äh, seadusi ei rikutakse, meie liikmed on väga seadusekuulekad, äh, vastutustundlikud ettevõtted. ja lõpetuseks viimane punkt, mis puudutab ebavõrdsust ja rikkuse ümberjaotamist selles punktis ma tahaksin öelda, et üks põhjus, miks äh, ebavõrdsus on nii suur, on just nimelt see, et tööpuuduse määrad on nii kõrged. Business Europe äh, on äh, nende seas esirinnas, kes nõuavad meetmeid tööpuuduse tõstmiseks ja eriti noorte seas tööhõive tõst-, vabandust, tööpuuduse vähendamiseks ja noorte seas tööhõive tõstmiseks ja eriti edukõige me oleme koostööd teinud, see on äärmiselt, äärmiselt oluline ja see aitaks vähendada ka ebavõrdsust härra Lambert sekkub. see on, äh, härra Kiigolt sekkub, vabandust, see on liiga lihtsameelne. üldiselt äh, majanduskomisjonis on meil äh, komme selline, et jätkuküsimusi me saame esitada siis, kui küsimusi küsimusele ei ole vastatud. proua esimees ütleb, et seda on võimalik ainult siis, kui on aega, praegu aega ei ole proua Nilsson saab sõna, aga enne seda ma ütlen, et äh, mul on väga hea meel, et Business Europe on tulnud parlamenti ähm, selleks, et kuulda, et mis on äh, ülemkogu otsusest äh, saanud selle kohta, kuidas läbirääkimised kollektiivläbirääkimised troika poolt Kreekas keerati kihva ja otsuse, mille võttis ka Rahvusvaheline Tööorganisatsioon. Veronik Nilsson, palun, neli minutit. kui ma asutan, alustan esimesest küsimusest. James ütles, et nad üldiselt on keskpanga juhiga nõus, ma ütlen, et meie üldiselt äh, ei ole nõus äh, keskpanga juhiga, ega ma ei teagi täpselt, mis ta ütles ja seega ma ei oska seda kommenteerida ja tema on majanduse taastumise osas natukene ettevaatlik kui Euroopa Komisjon. komisjon praegu räägib sellest, et kõik on suurepärane ja kõik on möödas. meie kardame, et deflatsioon ootab meid ees, me kardame Euroopas Jaapani stsenaariumi kordumist ja Rahvusvaheline Valuutafond on öelnud, et see on võimalik ja väga paljud majandusanalüütikud samuti. nii et me peame olema väga ettevaatlikud. me kuuleme praegu kogu aeg seda ühte ja sedasama, et äh, majandus on taastumas ja kriis on selja taga. ma ei ole tegelikult veendunud, et panganduskriis on lahendatud ja pangandusliidust ei ole saanud nii tugevat instrumenti, kui me ootasime. nii et riske on praegu veel väga palju me peame kõigepealt äh, kasinuskavadega mm, äh, lõpetama, see ei ole mitte kuhugi kadunud, võib-olla see äh, ei ole enam nad nii karmid, kui nad olid alguses, aga me näeme seda, et need kavad on igal pool täies jõus ja me peame tegelema hoopis nõudluse poolega majanduses. kui me räägime majanduskasvust, siis me räägime väga väikestest kasvumääradest, isegi kui tulevikus äh, jääksid äh, samale tasemele, ei aita need mitte kuidagi jõuda meil täistööhõiveni. me peame rääkima pigem majanduse investeerimisest, ma oleks pidanud tooma kaasa ühe meie dokumendi, mis võeti eelmisel aastal vastu, millega meie äh, liikmed olid nõus, äh, nimelt investeerimiskava, millega üritatakse stimuleerida investeeringuid me oleme välja arvutanud, et meil on vaja umbes kahte protsenti SKP-st, mis läheks investeeringuteks selleks, et äh, toetada majanduskasvu ja töökohtade loomist. see oleks üks meie võimalikest lahendust, lahendustest äh, praeguses kriisiolukorras ja Jamesile ma lisaksin veel nii palju halduskoorma kohta, et ta ütles, et äh, selle vähendamisega oleks võit kindel, me ei usu seda, meie arvame, et sellega võib-olla hoopis rünnatakse Äh, töövõtjate õiguseid. komisjoni aruanne näitas seda, et võetakse tagasi ettepanekud, mis peaksid kaitsma töövõtjate töö tervishoidu ja jällegi me näeme siin seda, et ei võeta arvesse sotsiaaldialoogi. Äh, näiteks äh, juuksurite ettepanek pärast sotsiaaldialoogi ja kokkulepet ähm, tööturu osapooltega ei ole komisjonis vastu võetud Äh, nii et ma tõesti ei saa aru, äh, kuidas see peaks olukorda Euroopas parandama ja minu meelest on äh, tõesti Äh, röögatu, et komisjon ei kaitse töötajate õiguseid ja nüüd siis see alusleping, see on üks lahendustest, seda ma ütlesin varem, et Euroopa Parlament võiks komisjoni ja Keskpanga kohtusse kaevata. sest kui neid, neid ei huvita enam töötajate õigused ja aluslepingute sotsiaalmõõde, siis äh, meie parlament peaks selle eest võitlema ja peaks tagama selle, et komisjonis saaks ikkagi uuesti aluslepingu valvekoer ja nüüd äh, soovitused meie dokumentides, ka meie tahame, et äh, vaadatakse üle vastastikuse mõistmise memorandumid, et äh, nad peaksid kinni põhilistest sotsiaalõigustest, kuid võtaksid ka majandusküsimustest teistsuguse suuna. me tahame, et tulevikus kõik meetmed läbiksid kõigepealt seireprotsessi, et nad vastaksid kindlasti põhiliste sotsiaalõigustega. ja ka siin on Euroopa Parlamendil muidugi roll peaks toimuma süvitsi minevad kuulamised äh, ja kohtumised Euroopa Parlamendiga, kui me räägime nendest kohandamisprogrammidest. me nõuame ka seda, et äh, ettevõtluse peadirektoraat komisjonis äh, peaks koostama aruande, kus tuuakse välja kõik rikkumised, mis Troikaga on kaasnenud. meil on veel ka terve rida teisi ettepanekuid, millest ma võiksin rääkida, aga minu aeg on läbi lugege meie aruannet, seal on kõik kirjas. suur tänu. nüüd ülejäänud äh, küsimused, kõigepealt härra Pupakis ja siis härra Palts. suur tänu. tõsi on, et äh, troika äh, poliitikad keskendusid finantssektori saneerimisele tegemist olid ühepoolsed meetmed, äh, mis tõi äh, kaasa selle, et pensioni ja palgaõigused vähenesid äh, traagiliselt. miinimumpalga konventsiooni mudel sattus ohtu. troika mudelil tegelikult äh, ei ole, need ei ole väga riigipõhised selles mõttes, et me näeme seda, et äh, sotsiaalsete olude, sotsiaalsed olud äh, vähene, äh, halvenevad igal pool. nüüd reformid ilma sotsiaalse dialoogita ja ilma tegeliku kasvu toetamiseta on seda tehtud, kas see ei lähe vastu Lissaboni lepingule, kas see ei lähe vastu kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärkidele? täna me näeme seda, et äh, Äh, me näeme seda, et eelarvekordajad, mida on toetanud Euroopa kask-, keskpank, ei ole õiged, äh, me näeme majanduse jätkuvat langust, äh, kas Euroopa peaks pigem keskenduma hoopis solidaarsus programmidele ja sellele, et õig-, ühenduse õigustikku järgitakse täht-tähelt nüüd sotsiaaldialoogi osalus üldse Troikas, mis te arvate sellest? härra Palts ja siis Sari Essaia. suur tänu, proua esimees. ma tahaksin lühidalt äh, kommenteerida seda, mida Liam Nock ütles äh, härra Kaarasse kohta. minu meelest on täiesti vastuvõetamatu see, et äh, kedagi kritiseeritakse, keda pole isegi kohal ma arvan, et äh, ei peaks vihjama siin sellele, et keegi äh, viivitab. meie toetame seda, et äh, märtsis hääletame. rahvapartei esindajaid on piisavalt kohal, meie võtame tänast kuulamist väga tõsiselt ja minu meelest oli tegemist äh, löögiga allapoole vööd. aga nüüd ma läheksin enda märkuste juurde, kui lubate. kõigepealt tuletaksin teile meelde otsuseid ei langetatud äh, ju alati ainult äh, Troika poolt. nii palju kui mina tean, siis äh, need otsused esitati euroalale kinnitamiseks. Troika ja euroala tegutsesid üheskoos ja, ja kaasati nii ka liikmesriigid, keda asi puudutas ja seega minu meelest ei tohiks see siin süüdlaseks küll troikat teha. see ei oleks äh, sündmuste õige kajastus. mõned äh, riigid äh, olid pankroti äärel mõned aastad tagasi ilma palju abita, paljude abita, ilma troikata oleks palju rohkem kaotatud täna oleme me siia äh, kuulamisele kutsunud tööturu osapooled. ma tahaksin äh, rõhutada seda, äh, kui riik oleks pankrotis olnud, siis oleks igasugused sotsiaalkokkulepped koheselt muutunud kehtetuseks ja nüüd minu küsimus, kas tööturu osapooled peaks tulevikus kaaluma äh, näiteks palgakokkuleppeid ja panustama tootlikkuse tõstmisele. kas see ei oleks mitte kõige parem viis, kuidas ähm, makromajanduslikku tasakaalustamatust vältida? selleks, et tulevikus ei pea me sellise kriisiga maadlema. proua esimees kolleeg Fajo soovib veel sõna, aga mina ise tahaksin esitada mõned küsimused. härra Kiigold, kas on veel kolleege, kes, kes tahavad sõna saada? kui ei, siis sellisel juhul need kuus küsimust viimases plokis ja annan sõna meie kahele külalisele ja siis saavad sõna veel kõik raportöörid omalt poolt viimaseks kokkuvõtteks enne kui me siis lõpetame tänase istungi. Sari Essa ja Sven Kiigold, kes palus uuesti sõna. ja siis härra Feijo. Sari Essa ja palun. suur tänu. minu küsimus puudutab äh, väikese ja keskmisega suuruste ettevõtete olukorda nendes riikides, kes on finantskriisis kõige rohkem saanud äh, kannatada. me kõik teame seda, et VKE-d on äh, need ettevõtted kes äh, annavad enamus töökohtadest, nad maksavad ka kõige rohkem makse ja üsna äh, harva äh, kandivad nad oma raha riigist välja või maksuparadiisidesse tööhõivekomisjonis oli meil üks kuulamine, kus äh, räägiti sellest, et näiteks Portugalis me oleme näinud seda, et äh, tohutu hulk VKE-sid on läinud pankrotti kas teie meelest on käest libisemas võimalus majanduse taastamiseks, sellepärast et pikemas perspektiivis neid VKS-id enam lihtsalt ei ole ja me tõesti loodame, et kui äh, majandus võtab positiivse suuna uuesti, siis äh, VKE-d äh, hakkavad uuesti võtma inimesi tööle ja saavad oma positsioonid tagasi. aga kui nad praegu lastakse minna lihtsalt põhja, siis neid enam ei ole. et kas me ei peaks aitama neil kuidagi tulla sellest kriisist välja? loomulikult on väga oluline äh, rääkida äh, töövõtjate õigustest, aga kui meil ei ole ettevõtteid, siis kuidas me saame rääkida töövõtjate õigustest, kui ei ole neile tööd anda? nii et äh, ma arvan, et VKE-d peaksid olema kogu selles arutelus kindlasti esikohal. suur tänu ja Sven Kiigolt. ma räägin väga lühidalt. minu äh, küsimus on, äh, puudutab seadusrikkumist. kui ma nüüd õigesti aru sain, siis öeldi, et et kollektiivsed läbirääkimised on vähenenud äh, võrreldes äh, Euroopa institutsioonide vastavate pädevustega. siin ei ole küsimus ainult Troikas, siin on küsimus ka liikmesriikides. meie äh, peame kontrollima Euroopa Komisjoni tegevust, peame ka Euroopa Keskpanka, kuid eriti Euroopa Komisjoni kontrollima Nemad äh, andsid oma panuse tegevusse, mis on tegelikult seotud õigusrikkumistega, eriti puudutab see äh, kollektiivlepingute mm, õiguskaitse küsimustes. nii et ma tahaksin teie arvamust selle kohta ja kui te ütlete, ei saa detailselt siin kommenteerida, siis mul oleks väga hea meel, kui Business Europe saaks kirjalikult kommenteerida äh, õigusrikkumiste kohta, sest äh, see puudutab ju tegelikult meie sotsiaalpartnerite äh, sõltumatust. oleksin huvitatud teie arvamusest selles valdkonnas. ja Diego, palun. suur tänu. ma sooviksin tänada mõlemaid sõnavõtjaid, te jagasite meiega erinevaid seisukohti sõltumata siis sellest, et eh, osa mõnedes küsimustes pole te ühel seisukohal, kuid eh, sooviksin teada saada järgmist. troika eh, võeti kasutusele kiireloomulise meetmena väga raskete situatsioonide lahendamiseks mõningates riikides, nendes riikides, mis on oma miinimumkohustuste täitmiseks võimetud. sooviksin teada, kas Ehm, on mõeldud selle peale, millised tagajärjed võivad olla sotsiaalsetele tingimustele. mis, milline oleks Euroopa, kui me poleks suutnud äh, lahendust leida? nüüd äh, väga lühidalt veel küsimus, mis puudutab nüüd ametiühingute esindajat, siis äh, millise hinnangu te annate sotsiaalsetele lepingutele? ja ma räägiksin, räägin siin eriti just Portugalist. Portugali valitsus äh, äh, hindab väga kõrgelt sotsiaalseid lepinguid, mis äh, on ka ühiskonna rahunemiseni tublisti kaasa aidanud. ning teine küsimus Business Europe'ile, usalduse indikaatorid mis puudutavad siis äh, probleeme läbinud majandusi. siin on räägitud ju paljude VKE-de pankrotist, see pole äh, tõsi, tegelikult majanduskasv on olemas, usaldus tõuseb. tahaksin teada teie arvamust selle küsimuse kohta, suur tänu. mul on kolm küsimust meie kõnelejatele, esimene neist on järgmine meil on tehtud üleskutseid Troikat äh, toetama ja Rahvusvahelise Valuutafondi hinnanguid toetama nende majandusanalüüsi kohta teatud riikide kohta, kuigi samas mõned leiavad, et see polnud piisavalt põhjendatud, see analüüs. Äh, kuid samas, mis puudutab nüüd ILO-d, siis äh, ILO konventsioonid on tegelikult ju Euroopa sotsiaalõiguse aluseks. meil ei ole piisavalt, äh, väidetavalt piisavalt suured e-, eksperdid, et troika tegevust hinnata, kas te arvate, et see on viga, kas äh, ning äh, me peame selle vaidlusega endiselt jätkama, kuigi see peaks juba lõppema. ja teine küsimus, kui me vaatame riike, kus struktuurireformid toimivad edukalt, need on riigid, Eh, kus sotsiaalreform on eh, reformi südames ning eh, kõik näiteks sotsiaalpartnerite osalus reformisüsteemis toimib tänu sellele, et sotsiaalne dialoog on toimiv. kuidas võiks siis Euroopa tasandil olla, et sotsiaaldialoog ei aita kaasa struktuurireformidele ja teisest küljest Troika peaks siis Äh, aitama kaasa äh, majanduse kaasajastamisele ja tasakaalustamisele. kokkuvõttes, kui me vaatame nüüd äh, teed tõelise majanduse rahandusliidu suunas, siis tehakse ilusaid sõnu sotsiaalse dialoogi kohta ka Euroopa tasandil. kas ei leia, et siin on tegemist suure vastuoluga äh, sotsiaalse dialoogi tugevdamise kohta Euroopa tasandil ning eh, reaalsuse kohta, selle kohta, mis Troika tegelikult on teinud kõigis neis liikmesriikides, kus ta on sekkunud ning eh, eh, kas on tegu põlgus mitte ainult Euroopa reeglite kohta, vaid ka põhilepingute, aluslepingute kohta, ILO konventsioonide kohta, sest Äh, me ei tea, mida Business Europe sellest arvab, selle eest teadasaamine on ka üks meie tänase kuulamise eesmärk, aitäh. härra Watson, palun. okei okay, um,, thanks a lot, I will pick up. suur tänu. ma puudutan nüüd õigusrikkumist. ma olin pisut äh, napisõnaline, see ei ole üldse minu vastutusvaldkond Ehm, ma, te märkisite, et arvatavasti on olnud õigusrikkumisi, te rääkisite, on olnud süüdistusi, nii et võib-olla minu eh, napisõnalisus ei olnud mitte põhjendamata. sooviksin ainult öelda, et vastutustundlikud ettevõtted soovivad, et eh, eh, täidetakse seadusi ma muidugi mõistan, et äh, teil äh, on õigus esitada meile küsimusi selle kohta ning ka kahtlemata oleme valmis teiega edasi suhtlema selles küsimuses. teised äh, küsimused, mis esitati, mõned neist olid väga olulised, näiteks sotsiaalse dialoogi tähtsuse kohta üldjoontes äh, Äh, võttes aluseks Troika kogemusi, siis jah, kahtlemata ma olen täiesti nõus sellega, mis siin öeldi, samuti räägiti sellest, kui oluline on ehm, tegeleda makromajanduslike tasakaalustamatusega. Ehm, ma rääkisin sellest ka oma sõnavõtus. Ehm, siin on, selles osas tehti samuti väga äh, asjalikke märkusi ning samuti ka VKE-de toetamise kohta. kui Euroopa majandus, see taastumist, meil on vaja VK, tugevat VKE-de sektorit, kuid meil on vaja tugevat kasvu kõikides ettevõtetes, äh, ükskõik kui suured nad äh, on, samuti on oluline ka ligipääs krediidile. praegusel hetkel on paljudel ettevõtetel raskusi ehm, ligipääsuga. Ehm, me peame ehm, mõtlema selle peale, kuidas krediidi ligipääsu, krediidile ligipääsu parandada ning nüüd veel Euroopa majandusolukord üldiselt, ma olen nõus sellega, et usaldus Euroopa majanduse vastu kasvab, kuid samas see, mis puudutab VKE-de finantseerimist samuti, kuid samuti, samas siiski ohtlik olukord ei ole sugugi selja taha jäänud äh, me ei saa enesega kuidagi veel rahul olla, me ei saa kuidagi reformidega äh, lõpetada ning mis puudutab siis seda, kui äh, Troika poleks äh, sekkunud, siis kui ma seda raportit koostasin, kui te seda raportit koostate, siis sellega peale peaks mõtlema kahtlemata peri-, see periood on olnud väga raske e, ning e, töötus on palju kõrgem, kui ta olema peaks. kuid mis oleks saanud siis, kui e, Troika poleks sekkunud um,? ja proua Nilsson, palun. siin on tehtud mitmeid kommentaare, mis olid seotud sellega, et Troika sekkus väga raskes olukorras, mõned riigid olid pankroti järel ja nii edasi Eh, kuid ma pean ütlema seda, et ma olen mitmeid neid memorandumeid lugenud ning need eh, käsitlevad küsimusi nagu erastamine, soovitakse, et riigid eh, liberaliseeriks ja erastaks, samuti on pürutatud Küprose küsimust, kus on väga detailseid andmeid näiteks et meditsiinitöötajate tööaja kohta, miks peaks Troika sekkuma sellega, kui kaua meditsiinitöötajad tööd teevad? see üt-, selgitab väga seda olukorda, öeldakse, et jah, tõepoolest hoiti ära pankrot, võib-olla küll, kuid oli muid meetmeid võib-olla, mis oleks olnud kasulikumad neile riikidele kui need, mis tegelikult kasutusele võeti. ning mis puudutab nüüd äh, sotsiaalpartnereid ja nii ja läbirääkimisi äh, palga üle, siis äh, sotsiaalpartnereid ei kaasata enam Kreekas äh, neid ei, ei lubata üldse osaleda läbirääkimistel. näiteks äh, ILO äh, korraldas kohtumisi, mina osalesin ühel Ateenas ning riigisekretär ütles midagi sarnast, et noh, kollektiivläbirääkimise tulemikus peaks puudutama innovatsiooni, see peaks puudutama palku ja, ja töötingimusi, aga peaks, sest see ongi ametiühingute töö aluseks. me soovime seda, kuid meid ei lubata see ongi kogu probleem, et Troika ei luba meil kollektiivläbirääkimisi pidada, seda me sooviksime muuta. ning mis puudutab VKE-de olukorda, siis eh, kahtlemata ühest küljest VKE-d on eh, erinelised, kuid eh, mitmetel aastatel on nii palju räägitud sellest, kuidas VKE-d on erilised ja neid nad toovad, loovad töökohti ja see on öeldud põhimõtteliselt, et neil on vaja eritingimusi Eh, on öeldud, et mikroettevõtted näiteks jäetakse teatud eh, eh, õigusloomest välja. nüüd on siis õiguslooja see, kes peab selgitama, miks mikroettevõtteid tuleb katta selle seadusloomega ning mõned väiksed ettevõtted, mitte keskmise suured ettevõtted, ei ole tegelikult nii suured töökohtade loojad, me peaksime olema pisut ettevaatlikumad, kui me räägime erinevustest, kui me räägime ka suurema kaitsevajadusest ja nii edasi mis puudutab nüüd tööorganisatsiooni rolli, siis see on väga oluline, loomulikult tuleb neid kaasata, see puudutab ka tööhõivete e, parandamist, e, e, ma arvan, et kindlasti nemad võivad teie mõlemat arvamust, arvamusse para-, panustada ning mis puudutab vastuolusid Euroopa ja riiklikul tasandil, mina ei näe erilisi vastuolusid. ma näen, et ka komisjon toetab sotsiaalse dialoogi Euroopa tasandil, nii et see, mis toimub, eh, toimub Euroopa ja liikmesriikide tasandil, kuid seda olukorda tuleks muuta. suur tänu meie kahele külalisele nende eh, ühise, nende eh, panusest meie ühisele mm, kuulamisele. me teeme koos tööd Äh, troika tegevuse äh, ülevaatamiseks äh, me näeme selgelt, et sotsiaalse dialoogi tingimused ei leia kuidagi ühist seisukohta ning seda tuleks arutada, võttes arvesse teisi arvamusi, sealhulgas ka majandusjuhtimist. ning ma sooviksin nüüd, et mõlemad kolm raportööri võiksid kaheks minutiks sõna saada, et teha kokkuvõtted meie praegusest ähm, kohtumisest, kuulamisest, et teha esialgsed ähm, kokkuvõtted äh, lõppraporti koostamiseks. ning äh, äh, annan sõna siis majandus- ja rahandusasjade komisjonide raportöörile, hiljem saab sõna härra Salva Otmar Karasi nimel, palun. suur tänu, Pervanche ma ei hakka vaidlust pikendama, mul on hea meel selle üle, et meie tänane kuulamine toimus ja et hõivekomisjon sellest osa võttis. kõige olulisem tänasel kuulamisel on see, et sotsiaalpartnerid ei ole sugugi mitte kokkuleppele jõudnud selles osas, millist poliitikat rakendada finantsolukorra parandamiseks ning äh, nagu äh, Äh, proua Nilsson ütles, et äh, tegelikult võlatase on praegusel hetkel suurem, kui äh, Troika abiprogrammid kasutusele võeti. see aga tõestab seda, et et kriisi tekitanud faktorid ei ole sugugi mitte ära kadunud, härra Watson, aga mul on kahju, et ta ei vastanud näiteks eelarve kordajate kohta. see organisatsioon äh, ei, ta esindab ei oma selget seisukohta ning mis puudutab tööjõudu, kulusid, siis te samuti ei vastanud. Te rääkisite lihtsalt eh, töökuludest ja rääkisite töötusest. ma võin teile öelda, et see korrelatsioon toimib mõlemas suunas, sellepärast et kui tööpuudus on suur, muutub ka töö ähm, Äh, puudus suuremaks, ettevõtted müüvad vähem ning kui nad müüvad vähem ning see tähendab seda, et ka et, et äh, töötajate mass väheneb. Äh, nii et me ei hakka praegusel hetkel siin kahe minutiga rohkem edasi vaidlema. erimeelsusi on ja väga oluline on see, et tulevastes toetusprogrammides Euroopa Liidu poolt, mis asendatakse troikat, sest troikat äh, tuleb laiali saata, kuna tal puudub õiguslik alus nende tegevusele. see tähendab, et sotsiaalpartnerid tuleb kaasata ja kuna meie soovime suuremat demokraatiat, eh, me soovime rohkem Euroopa Parlamenti, see tähendab seda, et me soovime rohkem kaasata sotsiaalpartnereid ja loodetavasti see on ka üks selle raporti kokkuvõtteid. suur tänu! suur tänu teile, härra Salva! härra Karase nimel veel kord, ta veel kord vabandab, et teda siin pole, sooviksin esile tõsta seda, et keegi ei kahtle selles, et äh, sotsiaalpartnerite suurem kaasamine, suurem sotsiaalne dialoog ei saa kuidagi äh, negatiivseid tagajärgi äh, omada, ükskõik millised otsused langetatakse ning sooviksin öelda ka seda, et VKE-d arvatavasti on arvatavasti need, kes kõige rohkem kriisikäldel on kasu-, kannatanud. VKE-d on need, kes majandus taastamises kõige suuremat rolli mängivad. Nad on need, kes aitavad majandusel uuesti tuule tiibadesse saada. selles kontekstis on asi üsnagi selge. sooviksin tänada kõiki tubli koostöö eest meie huvitaval kuulamisel ning see on minu poolt kõik, proua esimees ja Alejandro Cercas. suur tänu siin tekivad kaks küsimust, esiteks keegi ei kahtle selles, et abiprogrammid on vajalikud, sekkumisprogrammid on vajalikud probleemidega riikides, kuid küsimus on abi tingimustes, küsimus, probleem ei ole ka selles, et et majanduse sotsiaalsed äh, tagajärjed on olnud dramaatilised, kuid öö, mis oleks juhtunud siis, kui äh, sekkumist poleks olnud, see tekitab äh, vaidlusi, mis saab tulevikus, sai samuti, sest äh, küsimus ei ole andmetes, vaid uskumustes ja ennustustes. meil on kõigil oma arvamused, oma usud ja sellega peaks tööhõivekomisjon tegelema. meie tegeleme konkreetsete sotsiaalsete ja majanduslike tagajärgedega. me üritame Eh, pisut eh, luua lootust pisut paremaks eh, tulevikuks, kui need viimased viis aastat on olnud, mis on olnud kohutavad. ning kuna me oleme kõik nõus selles, et algamas on uus aeg, et on makromajanduslike tasakaalustamatuste halvimad hetked on möödas, nüüd on parandada võimalik, para-, tõstada tööhõivet, aidata ettevõtteid krediidiga, sotsiaalset ebavõrdsust on võimalik vähendada ärgem unustagem, et eh, eesmärk on tulevik, eesmärk on see põlvkond, mis on Lõuna-Euroopas täiesti hävingu äärel, sest muidu ei ole konjunktuursete eh, muutub probleemidega tegemist, vaid juba sotsiaalsete probleemidega tegemist ja see võib tähendada Lõuna-Euroopas tõelist katastroofi. suur tänu, suur tänu teie osaluse eest see on äh, äh, väga oluline troika tegevus üle vaadata, iga komisjon jätkab nüüd oma tööd ja teeb omapoolsed järeldused tänasest kuulamisest äh, tulevase töö edasiarendamiseks, kas majanduskomisjonis või siis tööhõivekomisjonis ning nüüd oleme me tänase kuulamisega siis ühele poole saanud, suur tänu jätame nüüd saali majandus- ja rahandusasjade komisjonile.